protokollile, kui ei, ei, ei ole eh, muudatusettepanekuid, siis eh, need on vastu eh, võetud. ja olen saanud siis ettepaneku